Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kolm. kõigepealt on sõna härra Stefanekil, palun. suur tänu sõna andmast, daamid ja härrad terrorismi ja kuritegevuse vastane võitlus on tõsine teema. meie kodanikud eeldavad, et võetakse tarvitusele tõhusad meetmed. üks kauaoodatud selline meede on komisjoni ettepanek muuta Euroopa tulitõrjerelvade direktiivi. aga ma arvan, et komisjon peaks parem, paremini teavitama eksperte ja kodanikkonna esindajaid selle uue teksti kohta, sest mõningad teksti osad öö, äh, ei ole teostatavad ning öö, äh, teised sekkuvad lausa kodanike omandiõigusesse. mõned osad on mõistlikud, nagu näiteks riiklikud registrid, aga teisalt me ei tohiks karistada neid, kes järgivad seadusi. ma leian ka, et me ei tohi nõustuda sellega, et need uued meetmed suurendavad ebaseaduslike relvade omamist. meeldival kombel siseturukomisjon on sellest teemast rääkinud ning ka Slovakkia esindajad said välja tuua oma argumendid. sest inimestel on ju õigus ennast kaitsta. Uh, like congratulate... härra Teli, suur tänu. tahaksin tunnustada Serbiat, kes viimastel valimistel selgelt näitas, et nad soovivad oma euro- uh,, kõigi jaoks euroopalikku tulevikku. tahaksin tunnustada ka progressiivparteid Serbias suurepäraste valimistulemuste eh, puhul, kes saavad, kes saab, mis saab nüüd oma tööd jätkata oma kodanikuna hüvanguks. samuti tuleb tunnustada eh, Ungari parteid, mis on Rahvapartei ainuke sõsarpartei Serbias ja see, äh, nende valimistulemus aitab veelgi tugevdada ungarlaste õiguste kaitset seal riigis. nüüd on varsti võimalik avada esimene peatükk liitumisläbirääkimistes. see aitab meil võidelda ka rändekriisi vastu ning tõhustada regionaalset koostööd. nüüd on aeg Euroopa Liidu institutsioonidel tegutseda, seetõttu kutsun üles komisjoni ja nõukogu e-, presidenti tegutsema, eemaldama kõik uued takistused uute peatükkide äh, avamise ees, eriti mis puudutab peatükki kakskümmend kolm aitäh, härra Pusoi. president, au trecut deja mai bine de cinci luni de când serviciul de protecție a copilului. aitäh. viis kuud on möödunud sellest, kui Norra lastekaitseamet võttis ära viis last eh, Rumeenia päritolu perelt vaatamata protestidest ka saatkonna poolt, vaatamata meie parlamendi poolsetest protestidest ei ole mitte midagi muutunud Norras selles valdkonnas. on võimatu see, et kolme kuu vanune laps võetakse oma vanematelt ära. see on vastuvõetamatu, isegi kui see laps lõpuks vanematele tagastatakse ta on siiski olnud oma vanemate juurest väga kaua ära. Euroopa Liit peaks siin sekkuma ning äh, võtma seda arvesse ka oma suhetes Norraga. härra Caputo. Grazie, president. È stata recentemente pubblicata una black list. suur tänu. hiljuti tuldi välja mustade nimekirjadega saastatud toidu kohta Euroopa Liidus, need koostas EFSA. see puudutas siis erinevaid mürkide jääke Ähm, paprikat Taimaalt, melon ähm, Lõuna-Aafri-, äh, Ameerikast ja nii edasi ja nii edasi, need kõik sisaldavad liiga palju ohtlikke ja kartsinogeenseid aineid. ning see ei ole kooskõlas meie seadustega. me peame üle vaatama selliste toiduainete impordi, tagamaks Euroopa kodanike tervise, tagamaks, et kõik kaubad vastavad ka meie tervise ja ohutuse eeskirjadele. toiduained, mida toodetakse väljaspool Euroopa Liitu, toodetakse sageli eh, sotsiaalse dumpingu tulemusena, ei austata veterinaarreegleid. me peame, et eh, tagama, et selliseid reegleid austatakse rohkem. komisjon peab selgelt Ähm, näitama, kust toiduained pärinevad ning äh, näitama täpselt seda ka Euroopa kodanikele, aitäh. härra Marias. suur tänu. nagu ma juba varem täna ütlesin, siis Anissa juhtkond üritab äh, seda agentuuri lahjendada juba viimastel aastatel, see äh, asub Iraaklionis Kreekas Ir. Iraaklioni on jäänud ainult kümme inimest, suurem osa personalist töötab Ateenas. seega nad soovivad õõnestada seda asukohta Iraaklionis, viia üle agentuuri Ateenasse ning siis lahkuda täielikult Kreekast. me ei luba sellist asja, me seisame õlg õra kõrva, kõrva all Kreeka võimudega, nagu me oleme seda teinud kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, kui ma olin Iraaklioni, Iraaklinit esindav parlamendisaadik. agentuur jääb Kreekasse vaatamata sellele, mida Inisa ütles, juhtkond ütles eelmisel nädalal, kui ta siin käis. aitäh, härra Sokotitš. poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode u Europskoj uniji nose ponosno tuhat kolmsada kaksteist põllumajandustoodet, mida toodetakse Euroopa Liidus, on saanud geograafilise märgistuse, et nad, nende päritolu on kaitstud. see on oluline sissetulekuallikas äh, maapiirkondadele ning sellest tuleb meie ekspordist tulu viisteist miljardit. eksport on ka USA-sse, see on oluline meie kultuurile, meie toitumisele, toitumisharjumustele ning see on oluline eelis ka maailmaturgudel, seega me peame arendama neid tooteid, peame laiendama kaitset ning kasutama ära oma toodete head kvaliteeti maailmaturgudel, aga see siinkohal tuleb kaitsta neid tooteid ka TTIP läbirääkimistel, muidu kannatavad Euroopa Liidu maapiirkonnad. suur tänu, proua Anderson. Those in the British government and on inimesed Briti valitsuses ja parempoolsed inimesed, kes äh, esindavad Põhja-Iirimaad ja äh, reklaamivad brittide lahkumist Euroopa Liidust, on vastutustundetud. mina hoolin eelkõige oma valimispiirkonnast mis saab väga palju kasu Euroopa Liidu rahadest, sinna jõuab kolm koma viis miljardit eurot. kolmas sektor, äh, sotsiaalvaldkond, kõik äh, saavad sellest kasu. rahvusvahelised organisatsioonid kõik hoiatavad äh, Põhja-Iirimaa majanduse languse eest pärast Brexitit meie esindajad on võidelnud selle eest, et äh, me, meie piirkond veel rohkem kasu saaks Euroopa Liidust, meie talunikud saavad väga palju kasu, nad on võidelnud äh, väga pikalt selle eest, et, äh, et toetussüsteem oleks võrdne. euroskeptikud ja Briti valitsus soovivad aga kõik saavutatu kõrvale heita. Sinn Fein seda teha ei kavatse. aitäh. Buenas noches, gracias, señor presidente. tere õhtust, suur aitäh, härra president. eelmisel nädalal kogunesid sajad inimesed Cuencas Villar de Cañasele selleks, et ähm, avaldada meelt ähm, tuumajäätmete ähm, hoidla ehitamise vastu. mina olen esitanud küsimusi ka Euroopa Komisjonile ning on selge, et ei ole siin mingeid kohustusi vastavalt Euratomile, millele on alla kirjutanud ka Hispaania. pealegi on siin viidatud ka sellele, et on avaldatud poliitilist survet äh, nii et see, pealegi eksperdid on öelnud, et selle hoidla asukoht ei ole kõige parem. see ehitatakse sinna ilma igasuguste tagatiseta ning ei ole ka kodanikke sellest informeeritud. nii et see väike Hispaania linnak on ju ka Euroopas, nii et kas siis on võimalik, et lubatakse ehitada selline äh, hoidla ilma igasuguste tagatiseta Hispaanias, ilma et Euroopa Liit midagi ütleks, nii et kas Javier tahab ka elada korralikku elu ja mitte olla siin kellegi prügimägi? härra Patten, palun. Euroopa Kohus otsustas, et Saksamaa ei saa välja anda Rumeenia ja Ungari kodanikke nendele riikidele, kui ei ole tõestatud, et need Äh, nende vanglad on inimväärikad. kui me ei saa inimesi välja anda nende enda riikide ähm, vanglatesse, siis ei saa me välja anda ka Briti kodanikke sinna. Euroopa vahistamismääruse all kannatanud on äh, Suurbritannias ammu rääkinud Ungari, Hispaania ja Kreeka vanglate kohutavast olukorrast. mina kavatsen kirjutada äh, Briti siseministrile, et ta peataks Euroopa vahistamisvääruse täitmise ükskõik millisesse Euroopa Liidu liikmesriiki, kus on vähimgi kahtlus, et äh, vanglates koheldakse inimesi ebaväärikalt. see on esimene samm. brittidel on vaja uut lepingut, millega kaitstakse paremini meie enda kodanikke vastavalt meie enda reeglitele ning seda saame me teha ainult väljaspool Euroopa Liitu suur aitäh ja härra Sonnenburg, palun. suur tänu. Bosporus. Erdogan on uuesti meid rünnanud. nüüd nõuavad nad, et Dresdeni sümfoonik isikuid karistatakse, sest nad tähistavad, mälestavad Armeenia genotsi-, genotsiidi. nõutakse, et välditakse sõna genotsiid kasutamist. kultuurikomisjoni esindajale soovin ma teha ettepaneku. ma soovitan Dresdeni sümfoonikutel mitte kasutada sõna genotsiid, vaid äh, kasutada sõna ähm, rahvamõrv. Türgi üritab praegu bluffida. seetõttu ma sooviksin hoiatada Türgi valitsust. Äh, et nad ei kiirendaks seda sada aastat kestnud genotsiidi, mida nüüd viiakse läbi kurdide vastu. sest muidu mingisugusel hetkel peavad nad hakkama. proua Metsola, palun. ligipääs internetile turvaliselt ja kiirele internetile on üks ähm, Euroopa digitaalagenda alustalasid. tuleb ka seda, sellist internetiteenust pakkuda soodsamate hindadega, kuid endiselt me teame, kuidas kliendid kurdavad selle üle, et interneti kiirus, mida reklaamitakse ning tegelik interneti kiirus ei ole sama, ehk siis inimesed maksavad teatud äh, kiirusega interneti ees, kuid tegelikult on see kiirus kolm korda ehm, aeglasem, nii et ehm, me nõuame teenusepakkujatelt, et nad ehm, informeeriksid oma kliente tegelikust allalaadimise kiirusest. Euroopa Komisjon peaks tagama selle, et see, mis kirjas on, oleks ka tegelikkuses. internet on ju äh, osa meie igapäevaelust, me sõltume internetist palju ning seega olen ma ka esitanud kirjaliku küsimuse, mis puudutab tarbijate kaitset internetiteenuse osas. järgmisest aastast ju kaovad rändlustasud telefonikõnede puhul, kuid see peaks kaduma ka internetiühenduse puhul. tisztelt elnök úr tavaly november óta a román marius härra president rumeenia perekond Bornariu on eelmisest novemb-, novembrikuust saadik pidanud väga kannatama ja see on, teema on käinud läbi ka meediakanalitest. ametiasutused on kasutanud väga julme meetmeid ning nad on öelnud, et Podanarju äh, pere vanemad siis ei ole võimelised oma lapsi äh, harima, need lapsed võeti äh, vägisi ära sealt perest ja anti kasu peresse. tegelikult on aga ametiasutused täiesti valesti tõlgendanud lastekaitset ning nad on rikkunud vanemate õigusi ja nad äh, lõhkusid pere ja selle all kannatavad lapsed, kes on ju meile Jumala kingitus. Euroopa Parlament peab tegutsema kristlaste vastaste tegevuse vastu, mis levib Norras ning Euroopa Liit peab kin-, tegutsema selleks, et Podanarju perekond taas ühendada. suur aitäh ja proua Smolka, palun! sõites Brüsselisse kui seda teevad riigi- ja valitsusjuhid ja härra Juncker ja ka teised võib-olla lendavad siin mingisuguste erilendudega, aga üritage siis nüüd lennata nagu tavareisijad, et kõndige läbi kõik need koridorid, tehke läbi turvakontrollid, kõigepealt on ees sõjaväelased, siis turva äh, kontroll, nii et uskumatu, kui võimetu on siin Euroopa Liit, kas me sellist Euroopa Liitu tahtsimegi, nüüd sellistes tingimustes peavad siis reisima need tuhanded inimesed, kes iga päev Brüsselist kuhugi lendavad, aga nendel inimestel ei ole midagi peale hakata, teie, härra Tusk, härra Juncker, härra Schulz, saate ikkagi midagi ära teha, nii et tehke ka äh, midagi selle heaks, et inimestel ei oleks vaja põgeneda Aafrika vaestest riikidest, nii et jah, ma saan aru, et et tegelikult üritatakse siin põgenike olukorda parandada, aga levitame me pigemini ekstremismi. härra Juurek, palun. härra president, hiljuti on kuulda olnud Putinist ja muutustest Euroopa Liidus. kui aga Venemaa üritab äh, otsa peale teha tatarlastele, siis äh, Prantsusmaa võtab samal ajal äh, Vene Föderatsiooni presidenti Prantsusmaal ametliku visiidi raames, nii et see ei ole see on ju selge, et see ei ole mitte lihtsalt traditsiooniks, vaid see näitab selgelt seda, mis suunas Euroopa Liit üleüldiselt liigub. suur aitäh ja proua Harkin, palun. suur tänu, härra president. president Juncker on öelnud, et sama töö eest peaks maksma sama tasu, volinik Tyson on öelnud sama ja tõepoolest enamik kodanikke ka usuks, et Euroopa Liidus on võrdse töö eest võrdne tasu tagatud, kuid Iirimaal on meil kahetasandiline ähm, tasustamise süsteem näiteks medõdede ning õpetajate puhul, nii et äh, algajad õpetajad äh, saavad hoopis väiksemat palka nii et need, kes hakkasid õpetama pärast veebruarit kaks tuhat kaksteist, siis teenivad nad kakssada kakskümmend tuhat eurot vähem neljakümne aastase karjääri jooksul kui need, kes alustasid tööd kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ei ole mingeid Euroopa Liidu õigusakte, mis reguleeriks Äh, palgapoliitikat, kuid nüüd nende, selle diskrimineeriva palgapoliitika tõttu ei ole terve karjääri jooksul inimesele tagatud võrdne tasu võrdse töö eest. nii et äh, kuidas me saame siis nüüd väita, et ähm, see võrdne tasu on tagatud Euroopa Liidu õigusaktides, samal ajal kui inimene teenib kakssada kakskümmend tuhat eurot vähem neljakümne aasta jooksul. suur aitäh ja proua Poilan, palun. suur aitäh Mary Boyle on siin pildil kaduma läinud laps, kes jäi kadunuks tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal ja see mees, keda kahtlustatakse selles teos, on, elab endiselt oma kodukohas edasi ja teda ei ole kohtu ette toodud Iiri politsei tegeles selle küsimusega, kuid tegelikult oli tegelenud kõige suurema korrumpeerunud juhtumiga. paar aastat tagasi käisin ka Maryboli kaksikõde, kes nõudis õiglust kuueaastasele Maryle, aga seda õiglust ei tagatud. artikkel kakskümmend põhiõiguste hartas ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed, temale ka seda õigust ei tagatud, Mary surma ei ole uuritud, ei ole toimunud ka mingisugust uurimist politsei teenistuse sees, ei ole seda arutatud ka Iiri parlamendis, kuueaastane Mary Boyle on inimene, kelle, keda vedas alt Iiri riik suur aitäh ja härra Terri Kabras, palun. suur aitäh, härra president, selleks, et pidada kinni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve puudujäägi piirangutest, mille on seadnud Euroopa Komisjon, otsustas Hispaania keskvalitsus eelmisel aastal, et siis autonoomsed piirkondade valitsused peavad hakkama saada kõigi nende kärbetega see, kuidas autonoomsed Hispaania piirkonnad peavad vastutama puudujäägi eest, see on täiesti ebavõrdne, sest et viiskümmend protsenti nendest kärbetest peavad oma kanda võtma automaatsed piirkonnad, samal ajal kui näiteks Katalaani valitsus muuhulgas äh, maksab ka tervisekindlustuse eest, et nüüd peab Katalooni valitsus kuidagi hoid-, äh, säästma nii palju raha, et ta kinni peaks panema põhimõtteliselt kõik Kataloonia vanglad ning kolm suurt haiglat ning kaotama ära kõik halduskulud. miks Hispaania valitsusel ei ole tehtud ettepanek vähendada oma kaitsekulutusi, mis hetkel on rohkem kui üks protsent meie SKT-st, kas on siis loogiline äh, et meil on endiselt Kultuuriministeerium keskvalitsuses, kui autonoomsed piirkonnad tegelikult on selles valdkonnas pädevad. suur aitäh! suur aitäh teile, härra Terri Kabras ja härra Korvin Mikke, palun! Dziś oburzamy się, <clears throat> gdy Turcja przesłuchuje i przetrzymuje äh, me oleme äh, äh, hirmunud, kui Türgid kuulatakse ja tegutsetakse vastava ajakirjanike vastu, kes kritiseeris Erdogani. Türgi president teatas, et ta võitleb Türgi vastase viha vastu, kuid miks Saksa valitsus on nõus Jan Barmani süüdistustega? Saksamaa prokuratuur ei ole sõltumatu. miks ei instrueeritud Saksamaa proto-, prokuröre mitte kritiseerima Poola presidenti Tagezeitungis. kuid valitsus ütles, et see on põhiseadusvastane. aga miks siis härra Martin Schulz ebaseaduslikult äh, käskis äh, kojast välja viia rahvasaadiku, kes tsiteeris kurikuulsat isikut Mit,. mitte midagi. senor McAllister. suur aitäh ja palun härra McAllister härra president, daamid ja härrad, pühapäeval ma külastasin Belgra-, Belgradi ja vaatasin, jälgisin lähedalt Serbia parlamendivalimisi see on oluline signaal, et selge enamus serblasi hääletas selle riigi euroopaliku äh, kursi eest. Belgrad tahab luua konstruktiivsed suhted naaberriikidega ja saavutada äh, märkimisväärset edu piirkondlikes äh, koostöös ja tihedamates suhetes Euroopa Liiduga. Serbia saab now, nüüd keskenduda majanduslikele reformidele, õigusriigi põhimõtte tunnetamisele äh, Äh, avaliku halduse reformimisele ja meediavabaduse tagamisele. Euroopal on ees rasked ajad ja Serbia äh, on omuti, samuti oluline meie mandri tuleviku tagamisel. selleks, et aidata Serbial liikuda edasi Euroopa teel, ma arvan, et pea, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis puudutavad põhiõigusi ja kohtusüsteemi, õigusemõistmist ja julgeolekut, tuleks avada niipea kui võimalik suur tänu. proua Kill, palun uh,. Äh, I nagu kolmkümmend miljonit sikhi kõikjal maailmas olin ka mina šokeeritud terroristlikest rünnakutes Gurdwara templi vastu vastu Saksamaal Essenis eelmisel nädalal ainukesena SIGi valitud parlamendiliikmena äh, ma mõistan hukka selle kohutava teo ja pakun oma kaastunnet äh, nendele, kes äh, seda stemplit kasutavad. mitte ükski usk ega kogukond ei tohi olla sihtmärgiks sellisel viisil. on täiesti arusaamatu, miks radikaliseerunud noorukid võtavad sihikule sellise usukoja, kus äh, Äh, pakutakse varjualust kodustele ja toidetakse äh, näljaseid. Äh, ma usun, et nende ainuke eesmärk oli süvendada usaldamatust meie seas. seetõttu on kriitiline, et Saksamaa ametivõimud tegutsevad kiiresti ja rakendavad täielikult seaduse jõudu nende toime, töö, teo toimepanejate vastu, selleks, et tagada, et igasugune oht äh, äh, inimeste vastu äh, Äh, äh, kvalifitseeritakse samasuguseks äh, kohutavaks teoks kõikjal Euroopas. härra Pimenta Lopes, palun. tänan, härra president. Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkondades on praegu rasked ajad. läbirääkimised Kuuba ja USA vahel jätkuvad ja sellega tehakse lõpp blokaadile mis tähendab seda, et suudetakse üle saada sellest äh, äh, raskusest, kuid Kolumbia ei aita kaasa, sest me ei ole FARC-i näiteks terroristlike organisatsioonide nimekirjast kustutanud. Need on organisatsioonid mis jätkuvalt sekkuvad Lõuna-Ameerika demokraatiasse ja destabiliseerivad olukorda nendes riikides, nii Brasiilias kui ka Venezuelas. ma tahan avaldada solidaarsust ka Ecuadori rahvale, kes äh, äh kelle osaks on langenud kohutav tragöödia äh, maavärina näol, mille tagajärjel on sadu tuhandeid äh, ohvreid ja see riik vajab humanitaarabi ka Euroopa Liidu poolt suur aitäh, härra Pospisil, palun. tänan. ka mina tahaksin täiendada seda, mida ütles härra Stefanits. see näitab veel kord, kui tõsine on probleem seoses tulirelvade direktiivi jõustamisega. ma tahaksin küsida komisjonilt ja paluda, et komisjon tegeleks selle väga tundliku küsimusega. liikmesriikides on süvenenud rahulolematus, näiteks Tšehhi Vabariigis, Tšehhi parlament ja riiklikud julgeolekuasutused lükkasid tagasi selle direktiivi ettepaneku ja seetõttu ma palun, et Euroopa Komisjon kaaluks veel kord äh, kas kõik selle direktiivi sätted on piisavad võitluseks terrorismiga? ma tahaksin paluda, et kustutataks need sätted, mis tegelikult mõjuvad kahjulikult eh, tulirelvade seaduslike omanike suhtes. härra Puuda, palun. președinte, doresc să atrag atenția asupra unui fenomen extrem de periculos care se manifestă suur aitäh, mina tahaksin tähelepanu juhtida ühele väga ohtlikule fenomenile, mis levib üle terve Euroopa Liidu, eriti Rumeenias. ma räägin siin põllumajandusmaa enda kätte haaramisest spekulantide poolt, kes kehastuvad välismaisteks investoriteks. nii et tuhandeid hektareid on need inimesed enda kätte saanud, tegemist on põllumaaga, kuid seda kasutatakse täiesti muudel eesmärkidel. selle kõige tagajärjel kaovad ära väikesed ja keskmise suurusega äh, põllumajandusettevõtted ning äh, ametlikult tegelikult või tegelikult äh, tegelikkuses neid, seda põllumaad ei harita, kuid sellest hoolimata ikkagi küsitakse Euroopa Liidu toetusi ja olukord on täiesti vastuvõtama, võetamatu terveks Euroopa Liiduks. härra Tšerhovski, palun. juhataja, nagu alati, mina olen viimane sõnavõtja, kuid mul on oluline teema, millest ma tahan rääkida. me sageli unustame Äh, selle teema rändealases arutelus, kuid see on siiski tähtis. see puudutab pagulaste vaimset tervist. inimesed, kes põgenevad sõjapiirkondadest. kes on näinud, kuidas nende sugulased surevad, äh, keda on ahistanud Assaadi režiim äh,. Äh, saavad veel täiendava trauma pärast Euroopasse saabumist. see tähendab, ma pöörduda teie poole, proua volinik, te olete ainuke, kes on kohale jäänud. et me peaksime tegema lõpu aruteludele, mis ei ole nii olulised nagu näiteks kvoodi arutelu, vaid peaksime tegelema tõeliste probleemidega, oluliste probleemidega ja üheks selliseks probleemiks on eh, pagulaste integratsioon. hästi alustame homme kaheksakümne, kahekümne kaheksandal aprillil kell pool üheksa ja lõpetame kell pool neli. päevakord on avaldatud ja on kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel. suur aitäh teile, proua volinik, suur aitäh, et olete siin kohal, suur aitäh ka sõnavõttude eest, suur aitäh kõigile